näitavad nüüd uut osa seadusloomes ja nüüd, kus meil on kaasotsustusmenetlus, mis põhineb Lissaboni lepingul, siis äh, mõned aspektid, mis kohtuotsuses kirjas on, on väga aktuaalsed. nimelt liikmesriikide parlamendid peavad saama tähelepanelikult analüüsida ja peavad ka nõusse jääma äh, nende otsustega, mis sünnivad Euroopa Parlamendis. see on Lissaboni vaim. Lissaboni leping üritab äh, Euroopa Parlamendi ja äh, tema õigusloomet tugevastele alustele panna ja kaasata siia liikmesriike me seda juba kõike teeme ja Saksamaalgi tehakse seda. on kohtuotsus, millega tahet, kutsutakse üles muutma Saksamaa õigusakte Lissaboni lepingust tulenevalt. ja nüüd üks poliitilisem tähelepanek. kuula nüüd ära, mis kolleegid ütlesid. ma arvan, et et ollakse päri sellega, et viimase kümne-kahekümne aasta jooksul on Euroopa Liit teinud otsustavaid samme edasi selles väga huvitavas projektis, selles väga auahnes projektis. meil on rahaliit, meil on laienemine toimunud. ja kui me neid suuri vajalikke samme astusime, siis oli meil ka vaja poliitilist instrumenti, millega tuli muuta muutuvat Euroopat. meil oli vaja selliseid instrumente laienem Euroopa jaoks, ühisvaluuta jaoks ja sellest tulenevalt sõlm-, sündisid paljud õigusaktid. siin öeldi, et eh, mõned kolleegid ei taha konsulteerida rahvaga. mina pärinen riigist, kus me oleme rahvaga konsulteerinud korduvalt ja alati võitnud. Euroopa põhiseaduslik arhitektuur loomulikult on äärmiselt keerukas ja on läbi teinud igasuguseid muutusi ja kaheteistkümnendal oktoobril toimub väga tähtis referendum. aga ma arvan, et enamik siin kojas tahavad, et Euroopas Liidus kohalduks Lissaboni leping tahetakse, et see keerukus, mis on takistanud viimastel aastatel Euroopa Liitu edasi liikumast, kaoks. me ja tahetakse, et Euroopa Parlamendil oleks rohkem volitusi, et oleks rohkem õiguspärasust, et oleks rohkem demokraatiat. ja just seda me peamegi täna ütlema me ei tohi lasta seda kohtuotsust kasutada Euroopa Liidu idee vastu. see ei olegi vastuolus Euroopa Liidu ideega, sest otsus ju ütleb, et Lissaboni leping on Saksamaa põhiseadusega kooskõlas, nii et liikugem edasi. siin selles saalis täna pärastlõunal ka meie leiame, et tuleks edasi liikuda ja tõlgendada äh, seda otsust poliitiliselt ja enamik Euroopa kodanikke tahavad Euroopat edasi ehitada demokraatiast lähtuvalt. Äh, on midagi, mida me võime pidada iseenesestmõistetavaks. nimelt öö, äh, otsuse öö, ast-, põhjused ei ole siduvad, küll on aga Saksamaal siduvad selle otsuse järeldused Saksamaa jaoks. see on olnud väga huvitav mõttevahetus ja ma olen palju teada saanud. härra Severin on juba läinud, aga ma olen väga tänulik talle selle progressiivse reaktsioonilise aspekti väljatoomise eest ma kardan, et me oleme koondanud tähelepanu ennekõike selle otsuse negatiivsele küljele ja ka mina tahan seda teha, aga tuleb mõista, et on ka positiivseid aspekte sellel otsusel. aga kõigepealt äh, õigus ja poliitika tulevad siin otsuses kokku ja järeldused on erinevad. Karlsruhe kohus, nüüd ma vaatan seda poliitik, poliitiku seisukohast, et nad on unustanud, et Saksamaa ei ole saar, tal on sidemed Euroopaga ja sellel kohtuotsusel on mõju kogu Euroopale. ja teiseks, siia tuleks lisada, et kus peaks äh, fundamentaalne otsusõigus olema ja milline on esin-.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 ennustama, mis Saksamaal juhtub viie aasta pärast näiteks. ja tegema oma ettepanekud äh, neist ennustustest lähtuvalt, äh, me peaksime vaatama, kuidas erinevad pädevused saab kokku sobitada, see oli ka üks teemasid ju ometi, äh, mis tõstatus Euroopa Parlamendi valimiste ajal ja ma arvan, et äh, Saksamaa konstitutsioonikohtu otsus äh, on meie jaoks hoiatuseks äh, ja peaks meile meelde tuletama seda, et sellistes küsimustes peame olema rohkem ennetavad. selles konkreetses otsuses aga on nii positiivseid kui negatiivseid elemente. positiivne on see, et Lissaboni leping saab kinnitust, aga samas äh, see üha lähenev, ühe, üha tihedamaks äh, muutuv koostööliidus, äh, mis meile paljudele on nii meeltmööda, saab oma piirid peale. härra esimees, me peame vaatama, mis toimub järgneva viie aasta jooksul, me peame vaatama, mida arvavad ajakirjanikud, õiguseksperdid ja ma arvan, et äh, selliste äh, orga-, sedamoodi arutades äh, saame me ka õige tee tulevikku valida. aitäh, härra Panja! ja nüüd oleme jõudnud oma, jõudmas oma sõnasoovijate nime lõppu, Maria Šanaku. suur tänu, härra esimees! täna pärastlõunane arutelu on olnud ütlemata meeliköitev. pidage meeles seda, et suurem osa riike kui mitte kõik riigid leiavad, et Euroopa õigus on ülimuslik meie rahvuslikule õigusele. meil ei ole konstitutsioonikohust, meil on äh, ülemkohus äh, Kreekas ja see otsustab meie õigusaktide seaduspärasuse üle. ja sedalaadi küsimust, äh, nagu meil siin silme ees on, ei ole praegusel, siiani meile ette tulnud. meie jaoks poliitiliselt on oluline Euroopa integratsiooniprotsess kui konstitutsioonikohut, kohtuotsus saab pretsedendiks teiste ülemkohtute jaoks teistes liikmesriikides, siis võib öelda, et tegemist on väga poliitilise otsusega. mõelgem, kui suurel määral mõjutab see otsus seda, mida Saksamaa delegatsioonid saavad teha siis, kui nende föderaalne valitsus peab läbirääkimisi kolmandate riikidega. see ei ole ju ainult Euroopa küsimus. konstitutsioonikohus Saksamaal loomulikult on sellisel kohtul oma ajalugu, see kohus moodustati sõjajärgsete probleemide tõttu, probleemide tõttu mis äh, kolmanda riigi järel tekkisid, nii et äh, konstitutsioonikohus äh, on tekkinud hoopis teistsugustel põhjustel kui sedalaadi institutsioonid teistes liikmesriikides. see aga ei tähenda seda, et me peaksime lubama tekkida olukorral, kus poliitiline küsimus antakse lihtsalt kohtunike kätte ja lastakse kohtunikel otsustada. loomulikult õigussüsteemil on oma osa mängida, oma tähtis roll aga me peame tagama selle, et äh, sellised äh, olukorrad, äh, nagu me praegu siin arutame, on võimalikud ainult, saaksid olema, oleksid võimalikud ainult Saksamaal. see dokument, otsus ise esitatakse nüüd Saksamaal Lissaboni leping sellele lähtuvalt ei ole Saksamaa põhiseadusega kooskõlas, aga, aga põhiseadused ju mõtlevad, meie, põhiseadused ju muutuvad, meie äh, näiteks äh, Kreekas muutsime üsna hiljuti oma põhiseadust, ka teised liikmesriigid on seda teinud, äh, nii et ausõna, mina ei arva, et see küsimus oleks eriti väga oluline, tegemist on Saksamaa küsimusega, mitte Euroopa küsimusega. suur tänu, härra Branch! afraid I can't. The German Constitutional Court, despite Saksamaa konstitutsioonikohus, ehkki nad tõid ettekäändeks Saksamaa suveräänsuse kaitse, on tegelikult äh, poliitilist, äh, oma poliitilist klassi toetanud. Saksamaa konstitutsioonikohus petab ennast, äh, kui nad tekitavad endale illusioone, et Euroopa Liidust ei ole saamas föderaalriiki. aga see tegelikult on toimimas ja sellised arengud Saksamaa silmis eeldaksid suurt rahvahääletust ja suuri poliitilisi muutusi ja Saksamaa konstitutsioonikohus leiab, et see oleks liiga suur ettevõtmine, seda ei tohi juhtuda ju. aga tegelikult on see juhtumas paljudes liikmesriikides. konstitutsioonikohus äh, öeldes, et äh, Lissaboni leping ja konstitu- ja Saksamaa konstitutsioon ei ole vastuolus, äh, sellega annab rohelise tule Lissaboni leppele ja teele edasi no.. suur tänu! ja viimane, vabandust, see oligi viimane kõneleja, ei saa rohkem sõna anda kellelegi. nii, kui meie õigustalitus <laughs> nõunik või tema assistent peavad vajalikuks vastata küsimustele, siis palun, teil on sõna, kui soovite. suur tänu. siin arutelus võis näha, kui tähtis on äh, lahata Euroopa õigustiku suhteküsimust siseriiklikku õigustikke viimane kord toimus säärane arutelu kuusteist aastat tagasi, kui Saksa põhiseaduskohus langetas otsuse Maastrichti lepingu asjus. nüüd on meil järgmine integratsioonifaas ja põhiseaduskohus näeb ka Euroopa Liidu tulevikku teises valguses kui viisteist aastat tagasi. paar sõna selle otsuse kohta veel. kõigepealt demokraatlik defitsiit ma arvan, et põhiseaduskohus näeb, et Euroopa õigustiku lünkasid ei saa täita. sest need äh, lüngad on äh, justkui rahvusriigi äh, õigustiku lüngad, aga kuna Euroopa Liit ei ole rahvusriik, siis neid lünkasid täita ei saa Lissaboni leping on pigem uus süsteem, kuidas riigid omavahel koostööd teha saavad. põhiseaduskohus ei näe seda lepingut pädevuste uue ümberjagamisena. meil ei ole siin kahte parla-, lihtsalt parlamendi koda, aga äh, nõukogu ja parlamendi vahelised äh, pädevused on juba demokraatlikult ära jaotatud. nagu härra Verhofstadt ütles, see demokraatliku defitsiidi argument ei ole üleni positiivne kohtu poolt äh, Euroopa äh, äh,, Saksamaa kohus ei äh, soovi parandada Euroopa Parlamendi, vaid äh, Saksa parlamendi olukorda. kas seda sammu toetada või mitte, seda tuleb veel arutada. järgmisena, põhiseaduskohtu järelevalveõigus ning millisel määral ta saab neid õigusi tulevikus kasutada kas see on asi, eh, mida kasutatakse viimase võimalusena või kasutatakse seda õigust sagedasti? põhiseaduskohus ütleb, et tuleks võib-olla muuta tema enda menetluskorda selleks, et eh, hakata, eh, et oleks võimalik arutada ka inimeste poolt esitatud kaebuseid mis on seotud Euroopa õigustikuga, see aga tähendab, et sääraseid kaebuseid võib esitada tulevikus ka sagedamalt, sagedamini, kus siis kaevatakse, et Euroopa institutsioonid ületavad oma pädevusi. tuleb aga ka silmas pidada, et mil määral põhiseaduskohus töötab omaenda jurisdiktsiooni piires. esmane õigustik paneb paika ju aktsepteeritavad põhimõtted. aga Euroopa institutsioonide pädevuste kohta annab oma arvamuse ainult Euroopa Kohus ning selline kord kehtib ka tulevikus. säilitamaks järjekindlust, järjepidevust võrreldes Maastrichti lepinguga, peaks põhiseaduskohus tegema koostööd Euroopa Kohtuga, nagu seda teevad ka teised ülemkohtud üle Euroopa Liidu, nagu näiteks Briti lordide koda aga Karlsruhe, Karlsruhele tundub olevat vastumeelne eh, sellist koostööd arendada. välistamaks siis sarnased juhtumid tulevikus. ning lõpetuseks õigusteenistus juba koostab eh, seda soovitud dokumenti, kuna esimeste konverents soovis seda meilt samuti ning lähitulevikus on see valmis considerare, è conclusa la discussione stasera. nii, arutelu on sellega lõppenud. vähemalt täna pärastlõunal, aga siit on tulnud välja mitu huvitavat punkti kõigepealt. silmas tuleb pidada eelkõige seda selgitavat osa selline järelevalve äh, küsimus on olnud Euroopa integratsiooniga ka kaasas käinud algusest peale. keegi ei saa siin ju hakata muutma ja Saksamaa põhiseadust. meil on tarvis mingisugust, äh, endale võtta mingisugune hariduslik ülesanne. et Euroopa kodanikud äh, mõistaksid ka mida tähendab antud kohtuotsus praegusele olukorrale. ka koordinaatorite koosolekul ning äh, meie komisjoni täiskoosolekul on juba öeldud, et me peaksime korraldama suure kuulamise selles küsimuses. ning koordinaatorite koosolekul täna veel võt-, tõstatame me selle teema uuesti. isiklikus plaanis arvan ma, et meil ei ole võimalik siia kutsuda Saksamaa põhiseaduskohtu kohtunikke meiega kõnelema, aga me saame siia kutsuda tunnustatud õiguseksperte liikmesriikidest, kes keskenduvad eelkõige Euroopa õigustikule ning selle sidemetele liikmesriikide omadega. koordinaatorid vahest äh, võiksid välja tulla ka ettepanekutega nimede osas järgmine päevakorrapunkt, number viis. kohakorra koda, kohanda, kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga. juulis otsustasime me, et me alustame ettevalmistavat tööd selles küsimuses ning David Martin määrati raportööriks, asendamaks härra Corbettit, eelmist raportööri esimene otsus võeti vastu eelmise parlamendi ajal. aga kuna parlamendi, eelmise parlamendi mandaat lõppes ja härra Martin asus ise raportööri ametisse, siis võib-olla ta räägiks paar sõna oma raportist kindlasti on ta arvesse võtnud ka meie komisjoni eelnevat tööd, aga kindlasti on ta sisse toonud ka teatud muutusi. palun. suur tänu. ma pean ütlema, et mul oli hea meel selle üle, et Arashoo eelmises mõttevahetuses juba viitas Maastrichti lepingule ja sellele äh, mõttevahetusele, mis meil oli tollal Saksamaa konstitutsioonikohtuga. see oli üle aastakümne tagasi ja äh, ka tollal me rääkisime palju Saksamaa konstitutsioonikohtu otsusest, aga nüüd on meil jälle terve komplekt uusi küsimusi arutada. nüüd on komisjonis tagasi eh, see raport. minu hea sõber Richard Corbett oli suurepärane meie komisjoni liige ja tõeline ekspert konstitutsiooni eh, ülesehituse küsimustes Euroopa Liidus kahjuks valimistel ei saanud, ei pääsenud Euroopa Parlamenti. ma tegin äh, Korbeti raportisse kolm suurt muudatust, aga kõigepealt ma tahaks öelda selguse huvides, et me rääkisime sellest juba ka juulikuus, et selle raportiga edasi töötades äh, me ei tee mitte mingisuguseid prognoose selle kohta, kuidas Iiri referendumil läheb. me peame olema valmis igasugusteks öö, eh, otsusteks seal ja öö, eh, me öö, eh, ei eelda midagi, mis seal toimub. me peame olema igatahes valmis Lissaboni lepinguks siin parlamendis oma kodukorraga ja nüüd ma tahan tuletada meelde vanadele saadikutele ja uutele saadikutele väga lühidalt, eh, millised on selle raporti peamised aspektid ja ma räägiksin ka sellest kolmest valdkonnast, kus ma tegin täiendusi sellesse raportisse, mis me kahekümne seitsmendal aprillil meie komisjonis kinnitasime. kõigepealt eh, siin on uus artikkel, konkreetne artikkel, mis võimaldab meie parlamendil analüüsida õigusakti tagamaks, et see peab kinni põhiõiguste hartast. meil on selline kohustus Lissaboni lepingu all, meil on vaja ka menetlus parlamendis nüüd ette näha, mis võimaldab meil seda ülesannet täita. teiseks, mm, muudatusettepanekuks oli võtta sisse menetlus, millega tagatakse, et liikmesriigi parlament äh, äh, kui lükkab tagasi komisjoni õigusakti äh, ettepaneku äh, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttest lähtudes. ja sellisel juhul ka meie saame reageerida, nimelt vastav parlamendikomisjon peab sisuliselt asjaga tegelema ning subsidiaarsuse küsimustega juba tegeleb, kas meie või mm, juriidiline komisjon. nüüd muudatusettepanekutega luuakse ka uus peatükk, mille pealkiri on põhiseaduslikud küsimused. ja siin me näeme ette mõned uued õigused, mis meil Lissaboni lepinguga on, tulevad ja ka mõned olemasolevad õigused veel ära tuua eraldi. näiteks äh, asutamislepingu äh, revideerimisega seonduv, samuti õigus välja astuda Euroopa Liidust ning need on uued menetlused, mis on nüüd koondatud ühte peatükki. Äh, samuti Ehm, kuidas toimida siis, kui liikmesriik põhiõigusi rikub. nüüd neljas aspekt selles raportis, mis võeti vastu kahekümne seitsmendal aprillil, me kohandasime kodukorda, kui asi puudutab Euroopa Komisjoni presidendi valimist, tema ametisse nimetamist, kandidaadiks ülesseadmist ning samuti see kõik, mis seondub Äh, välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametisse nimetamisega, läks samuti siia kodukorda kirja. ja viimased muutused puudutavad seda, et äh, uut liiki delegeeritud õigusaktid, delegeeritud seadused on midagi, mida me peame ka, millega tegelema ja meie kodukorda tuli siis vastavalt äh, muuta, et seda teha komisjon juba kinnitas aprillikuus need muudatused Corbeti raportit arvut-, arutades, aga nüüd on meil tegemist uue komisjoniga ja me tuleme selle juurde tagasi. mina tegin kolm uut muudatusettepanekut, need on väikesed muudatusettepanekud, lihtsalt võtsin arvesse neid arenguid, mis on toimunud aprillikuust peale. esimene tuleneb Euroopa Kohtu otsusest, millega me peame mitte ainult langetama otsust immuniteedi kohta, vaid ka peame otsuse selle kohta andma, kas tagada või ära võtta immuniteet. siin me tuginesime koht, Euroopa Kohtu otsustele. veel üks muudatusettepanek eh, kohandab eh, reegleid, mis on, puudutavad vaatlejaid. ja siin me kaheksateistkümnenda, seitsmenda nõukogu otsusele tuginesime. kaheksateistkümne üheksateistkümnenda juuni otsusele, mis nõukogus langetati, tuginesime. nimelt, kui liikmesriik tahab täiendavat üles seada kandidaate me nägime seda ette ja kolmandaks äh, Euroopa Parlamendi esindaja saatmine Kosakile ning Euroopa koostöö institutsioonilised aspektid, mis ühendab äh, Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide jõupingutused ja esimeste ametisse nimetamine nendes koostöö vormides. kolm muudatust. ma arvan, et ollakse üsna ühel meelel nende osas. veel üks muudatus, mis mulle välja pakuti, aga ma ei ole seda kasutusele võtnud, nimelt tehti ettepanek, et asepresident komisjonides, nagu teate, meil on neli asepresidenti esimeest meie komisjonis ja teistes parlamendikomisjonides aga kodukorra järgi pidi ainult kolm olema neid. aga see oli ainult teatud aja peale see, see ne, muudatus kehtiv, nii et me tahtsime seda nüüd pikendada. ja see ei ole seotud sugugi Lissaboni lepinguga, nii et sellepärast ma seda raportisse sisse ei võet-, võtnud nii et ma usun, et koordinaatorid on need, kes peaksid selle ettepaneku tegema ja sisse viima. nii et aseesimeeste arv kolmelt neljale kasvaks. minu isiklik arvamus on, et et parlamendi president, esimeeste konverents teeb sellekohase ettepaneku onorevole Martin e la discussione è aperta. suur tänu, härra Martin ja nüüd on äh, meil mikrofon vaba. esimene sõnasoovija, härra Tahv, palun. Ah, chiedo scusa, non avevo visto, allora prima c'è eh... vabandust, vabandust. mul jäi kahe silma vahele, härra Mendesteviga, palun minu poolt ainult selgitus, selgitav küsimus. meil on siin äh, meie dokumentides äh, ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi otsus. kas see on siis äh, kahekümne kaheksanda juuli raporti projekt? kui me rääkisime, äh, siin on Richas, kas, kas siin on siis nagu Richard Corbetti äh, dokument ja siis kolm muudatusettepanekut on äh, siia integreeritud juba? jah. kui on, siis nüüd ma saan aru, et nüüd me alustame arutelu ja siis esitame muudatusettepanekuid, paneme paika muudatusettepanekute esimest, esitamise tähtaja ja siis hääletame pea ka, ka üheskoos selle dokumendi teemadel täiskogul, eks ole jah, sa oled asjadest õigesti aru saanud. me paneme paika muudatusettepanekute äh, tähtaja ja siis äh, hääletame koos siin ja siis äh, täiskogul. minu poolt täpsustuseks ütleb härra Martin, raportit ei kavatse me täiskogule esitada mitte enne, kui me oleme täiesti kindlad, et Lissaboni lepe saab ratifitseeritud. me see-eest võime aga muudatusettepanekute tähtaja paika panna komisjonisiseselt ja samuti ka raporti komisjonisiseselt vastu võtta. President um,, thank you very much and uh, can I say what a pleasure it is to see uh suur tänu, ma tahaksin omalt poolt alustuseks öelda, et mul on tõepoolest suur rõõm näha David Martinit jälle meie seas selles komisjonis Maastrichti ja Amsterdami lepingute puhul ja tippkohtumiste puhul mängis ta tähtsat rolli. ja ta ei ole mitte ainult tühipaljas joonealune märkus meie äh, põhiseaduse ajaloos Euroopa Liidus, sugugi mitte ta midagi palju elamat. aga ma pean ütlema, et mul on ka kahju, et eh, et Richard Corbett, et me võtame ohjad ära Richard Corbetti käest poliitilises mõttes, eh, tema mängis väga tähtsat rolli meie kojas samuti oli temal tähtis roll Ühendkuningriigis väga keerulistes poliitilistes tingimustes. Äh, tema äh, ülesandeks äh, oli poliitiliste arutelude kvaliteedi parandamine, tuleviku teemadel ja Ühendkuningriigi rolli teemadel Euroopa dimensioonis aga ma eeldan, et õige pea on ta jälle meie seas tagasi, nii et äh, ma liiga palju ei hakka teda komplimentidega õnnistama, sellepärast et äh, kohe, kui ta siin tagasi meie seas on, siis olen ma täiesti kindel, et me jällegi oleme päris head äh, sparringupartnerid, nagu minevikus. mis puudutab raportit minu ees, siis loomulikult ma loen selle põhjalikult läbi ja vaatan põhjalikult läbi need kolm uut muudatusettepanekut. aga ma eeldan, et ALDE fraktsioon iseenesest ei esita mingisuguseid suuremaid põhjapanevaid muudatusettepanekuid sellele raportile. me olime põhimõtteliselt rahul äh, selle raportiga, selle raporti eelneval kujul ja väga oluline on äh, see, et parlament on valmis äh, kiiresti dokumendid, äh, vajalikud dokumendid vastu võtma, võtta, kui äh, leping on valmis, kui me ei ole valmis selleks ajaks, siis me satume õigusega kriitikanoodiks, kriitikanoolte ohvriks, mida meie poole saadavad nii nõukogu komisjon kui ka Euroopa kodanikud, keda me siin esindame Fox. suur tänu, kolleeg Fox, palun. preparatory uh, that it doesn't assume uh, the, any particular outcome of the vote in Ireland. It äh, me siin ei võta arvesse Iirimaa tulemust äh, ega ratifitseerimist. Äh. jah, meie kaalume seda raportit väga, väga põhjalikult ja väga ettevaatlikult, enne kui me oma sõna ütleme, aitäh. Naturalmente è stato già detto che eh, l'attuale dibattito, la presentazione di questo rapporto, la presentazione degli emendamenti nagu ma ütlesin, eh, seda raportit eh, me arutame siin ja meie kuupäevad kõik eh, on äh, kuupäevad paika, on pandud paika eeldades, et Lissaboni leping äh, läheb läbi, aga me ei hakka siin äh, ette paika panema mingeid tulemusi, me peame siiski mingisugused arutelu kuupäevad paika panema, me teeme, peame selle tegema kuuendaks oktoobriks kõige hiljemalt, see on siis pärast Iiri hääletust, aga mis puudutab muudatusettepanekuid, siis ma arvan, et kuueteistkümnes september oleks kõige sobivam kuupäev muudatuste tähtajaks paneme siis kesköö tähtajaks. ja sellega on asi otsustatud.